neliteist nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. viisteist nimelise hääletusega hääletus on avatud. ja nüüd on hääletus lõppenud, vabandust kas me saaksime selle ära teha, siis jõuame teieni, mul sulgen hääletuse, see on tagasi lükatud, kas teil on probleem hääletuskaardiga? proua, kas teil on masinaga probleem? üritame selle ära lahendada, jätkame muudatusettepaneku kuusteist äh, nimeline hääletus, hääletus on avatud. ja nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud üksteist vabandust, muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, ja paragrahv kolmkümmend üks, äh, nimeline hääletus, hääletus on avatud. endiselt on avatud. ja nüüd on lõppenud see on vastu võetud, muudatusettepanek kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. resolutsioon tervikuna nimelise hääletusega, hääletus on avatud. Is... nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. jätkame nüüd äh, investeeringute kaitselepinguga Euroopa Liidu ja Vietnami vahel. nimelise hääletusega hääletus on avatud. Will... hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmiseks eh, resolutsioon investeeringute kaitseleping Euroopa Liidu ja Vietnami vahel. muudatusettepanek üks, nimeliselt hääletus on avatud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd resolutsioon tervikuna nimeliselt, hääletus on avatud. nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. järgmine hääletus kodukorra artikli sada üksteist kohane vastuväide liidu ühishuviprojektide loetelu. hääletame resolutsiooni tervikult, nimeliselt hääletus on avatud. Is... nüüd on hääletus lõppenud tagasi lükatud. Is objection on lead and its components. we vote first on amendment one in favour against abstentions adopted. amendment two by roll call the vote is open. muudatusettepanek kakssada nimelised hääletused on avatud. ja nüüd on see lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd resolutsioon tervikuna, kes on poolt, vastu, pean seda kontrollima, hääletus on avatud kontrolliks. hääletus on lõppenud enamus, mida oli vaja, oli kolm, viis, kolm ja nagu te näete, on äh, enamus kolm, üheksa, neli, nii et see on vastu võetud. järgmine raport. Euroopa Liidu strateegia, mille eesmärk on lõpetada naiste suguline moonutamine kogu maailmas, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viis, esimene osa, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm nimeliselt, palun, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud neli nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud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 siseturukomisjonilt äh, automatiseeritud otsustusprotsessid äh, ning tarbijakaitse ja kaupade ja teenuste vaba liikumise tagamine. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm nimeliselt hääletus on avatud. The... hääletus on lõppenud tagasi lükatud, muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viis nimeliselt, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud põhjenduspunkt D esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. resolutsioon tervikuna poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, aitäh. järgmiseks kavandatud mandaat uue partnerluslepingu üle peetavateks läbirääkimisteks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga. lõige kaks punkt kuus, kõigepealt esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige neli, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa nimelise hääletusega. hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige seitse, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa nimelise hääletusega, hääletus on avatud. Now... hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kümme, era-, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige neliteist, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige neliteist, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. esialgne tekst, eh, lõige neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaheksateist, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kolmkümmend kolm, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kolmkümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud. kas te saaksite seda veel ühe korra teha, ma ei pööranud tähelepanu piisavalt, vabandan. lõige nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud see oli selgelt vastu võetud. lõige nelikümmend seitse, muudatusettepanek neli kahes osas, esimene osa nimelise hääletusega, palun, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, teine osa ka nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd meil on suuline muudatusettepanek lõikele viiskümmend härra Kusmoolt, kellel on nüüd sõna. aitäh, proua juhataja me oleme nõus selle raporti üldise mõttega selles osas, kuidas kaitsta Euroopa inimeste, Euroopa kodanike huvisid Ühendkuningriigis. aga ma arvan, et nii nagu iga teine inimene siin kojas, selle rakendamine, mis on Ühendkuningriigiga kokku lepitud, on, tundub, et on problemaatiline isegi inimeste puhul, kes on elanud Ühendkuningriigis aastakümneid, ligipääs teenustele, töölepingud ja nii edasi nii et me tahaksime esitada suulise muudatusettepaneku, mis annaks automaatse äh, regulariseerimise Euroopa Liidu kodanikele ja annaks füüsilise dokumendi, mis näitab, et äh, neil on alalise elaniku staatus. ehk siis alaline, alalise elaniku staatus kõikidele Euroopa kodanikele, kes äh, on Ühendkuningriigis kuni esime-, kolmekümne esimese jaanuarini kolm, kaks tuhat kakskümmend. peaks olema mingi füüsiline dokument, mis näitab, et neil on alalise elaniku staatus ja see tekst peaks olema artiklisse viiskümmend lisatud. aitäh ja selle märkuse võtmeosa on see viimane osa, mis on ka siis selle suulise muudatusettepaneku tekst. küsin, kas sellele suulisele muudatusettepanekule on vastuväiteid? ei ole sellisel juhul panen suulise muudatusettepaneku hääletusele, kes on poolt? vastu? pean seda siiski kontrollima. avame kontrolli suulisele muudatusettepanekule. Uh, kolleegid, hääletus käib, palun vaikust. hääletus on nüüd lõppenud see on tagasi lükatud. jätkame muudatusettepanekuga kolm, kes on poolt. muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige viiskümmend seitse, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimeliselt, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, pean seda kontrollima. avame kontrolli, lõige, muudatusettepanek kaks, lõige kuuskümmend kuus. nüüd on hääletus lõppenud, vastu võetud, lõige kuuskümmend kaheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. lõige seitsekümmend seitse, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige seitsekümmend kaheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimelise hääletusega, hääletus on avatud. nüüd on hääletus lõppenud vastu võetud. lõige kaheksakümmend üks, esimese, kahes osas, esimene osa nimeliselt, hääletus on avatud. ja nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaheksakümmend seitse nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige kaheksakümmend kaheksa nimelise hääletusega, hääletus on avatud. Can... nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. lõige kaheksakümmend üheksa kolmes osas, kõik nimelise hääletusega, esimene osa, palun, hääletus on avatud. Now... hääletus on lõppenud vastu võetud teine osa nimelise hääletusega, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ja nüüd kolmas osa nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. jätkame resolutsiooni hääletamist tervikuna nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud, aitäh. meie järgmine raport, härra Mavrides, Euroopa Keskpanga tuhande üheksa, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aruanne. teine lõik, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, nimelise hääletusega hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud lõige kolm, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud lõige kuus, esialgne tekst poolt, vastu erapooletud ma ei, päris hästi ei saa aru, nii et kontrollime seda, lõige kuus. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, nimeliselt hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaksteist poolt, vastu, erapooletud. tahan seda kontrollida, hääletus on avatud kontrolliks, lõige kaksteist. hääletus on lõppenud vastu võetud, muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletame esialgset teksti poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd äh, lõige kakskümmend kaks, esimene osa nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend seitse nimelise hääletusega, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üks nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda, palun. hääletus on avatud kontrolliks, muudatusettepanek kaks, lõige kolmkümmend neli. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, nimelise hääletusega hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmteist lõikele nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend neli nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksateist nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ütlesime siin lihtsalt ups, sest et me peame selle hääletuse üle uuesti tegema, sest midagi läks siin valesti. hääletame uuesti, sest et oli siin mingi tehniline äpardus. kontrollisime selle uuesti üle. ehk siis hääletame nüüd, ütlen selgelt välja, hääletame muudatusettepanekut kaheksateist nimeliselt, hääletus on avatud. hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek äh, kakskümmend viis nimeliselt, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. lõige nelikümmend neli, muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, kontrollin seda isegi enne, kui ma erapooletuid kontrollin, nii et kontrollime lõige neli, muudatusettepanek neli, hääletus on avatud, lõige nelikümmend neli. nüüd on hääletus lõppenud, tagasi lükatud nüüd siis muudatusettepanek neliteist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viisteist D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek, kontrollin seda, kui te palute, viisteist B, hääletus on avatud kontrolliks. nüüd äh, on hääletus lõppenud see on vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek kuusteist D, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, nimelise hääletusega hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. pean selle uuesti tegema, sest et see jätab kuusteist D pealkirjaks, kuigi me hääletasime kahekümne kuute, nii et äh, peame seda uuesti tegema. hääletame siis muudatusettepanekut kakskümmend kuus nimeliselt. hääletus on nüüd avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. põhjenduspunkt C, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, põhjenduspunkt M, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd äh, hääletame resolutsiooni tervikuna nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud aitäh ja nüüd viimane hääletus täna, lemmikloomade ebaseaduslik kaubandus Euroopa Liidus, lõige kaks, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek seitse lõikele kümme, nimelise hääletusega hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek üks, lõige kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, tahan seda kontrollida, sest äh, kõik on siin kojas väga lõbusaks muutunud. nii et äh, tuleme tagasi, lõige kolmkümmend kuus, muudatusettepanek üks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. pärast põhjenduspunkti D muudatusettepanek viis, kes on poolt vastu, erapooletud, vist vastu võetud, aga kontrollime siiski, muudatusettepanek viis. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt M äh, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, pean seda ka kontrollima kon-, avame kontrolliks muudatusettepanek kuus. hääletus on lõppenud. tõesti vastu võetud märkimisväärse enamusega ja nüüd resolutsioon tervikuna nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ja ka see, kolleegid, on vastu võetud, suur aitäh ja jätkame nüüd hääletuste selgitustega.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 vabakaubanduslepe ehm, ehm, vabakaubanduslepe Vietnamiga, Rafaela. Dear colleagues, there are eighty. kallid kolleegid, kaheksakümmend hääletusselgitajat soovib sõna saada, nii et lahkuge palun saalist vaikselt. nii et Rafaela Samira, palun, teil on sõna Teil on sõna. Colleagues, this Colleagues, this morning we täna hommikul me toetasime Vietnami vabakaubanduslepet, see on keeruline protsess, aga ma otsustasin pärast pikka mõtlemist nende lepingute poolt hääletada. olukord Vietnamis on veel endiselt vilets, on Vietnami valitsus teinud, astunud siiski samme õiges suunas ning vabakaubanduslepe Vietnamiga mitte ainult parandab meievahelisi kaubandussuhteid, vaid ka loob platvormi jätkuva dialoogi pidamiseks inimõiguste teemal Vietnami valitsusega, mis peaks olema Vietnami elanikele hea. peaksime inimõigused, keskkonnastandardid kõrgel hoidma palume, et komisjon uuriks, kuidas äh, oleks võimalik kehtestada objektiivselt kontrollitavaid kriteeriume, äh, äh, mis aitaks kaubanduspartnereid leida. sellised vabakaubanduslepped leiaksid niimoodi toetust kõigilt poliitilistelt parteidelt Euroopa Liidus. suur aitäh! nüüd saab sõna proua Aubry kuuest. Teil on sõna suur aitäh teile, Bravo, kallid kolleegid äh, kirjuta-, äh, toetasite Vietnami vabakaubanduslepet, kes sülitab samas inimõigustele keskkonnale ainult selleks, et rõõmustada loobitöötajaid, kes teile šampused kingivad. Te olete otseselt vastutavad keskkonnakatastroofi eest, äh, mis suurendab kaubandussuhteid, hävitab eh, loodust eh, ning rääkida rohelisest leppest tariseva häälega ei takista teile kuidagi sellise kliimavaenuliku leppe sõlmimist. Teie eh, eesmärgiks on kasutada ekspluateeritud töötajaid ning peale selle eh, see me, me, valitsus keerab, keelustab ametiühingud, eh, vabaühendused on teile öelnud seda, te ei saa ignoreerida selle leppe katastroofilisi keskkonnamõjusid. Te olete sabassörgijad ja te olete küünikud. järgmisena saab, saab sõna kolleeg Fitzgerald Rahvaparteist see kaubanduslepe parandab meie kaubandussuhteid, toob rohkem töökohti meie mandrile, meil on seda vaja ja me peame toetama töökohtade loomist ja innovatsiooni, sooviksin öelda, et ukse kinnilöömine ei paranda inimõiguste olukorda Vietnamis ega ka eh, suhtumist kliimamuutusesse. ÜRO ja vabaühendused on juba tunnistanud eh, toimunud muudatusi paremuse suunas eh, ning pealegi on see lepe täielikult kooskõlas ILO standarditega, seega soovime koostööd teha, mitte isoleerida, loomulikult äh, peame kontrollima inimõiguste olukorda, kliimamuutuste vastast muutust, seda jätkuvalt, selleks on võimalus jäetud, peame oma ettevõtteid aitama, peame aitama neil tegutseda uutes piirkondades ja riikides ja just niimoodi saame me levitada oma standardeid ja väärtuseid kogu Euroopa Liidust. suur aitäh, järgmisena saab sõna Mihhaila Šoidrova. suur aitäh, kallid kolleegid. ma tahaksin selgitada, miks ma ei hääletanud äh, selle vabakaubanduslepingu üle. kuigi toetus oli äh, väga suur, ma tean, et see on suur võimalus mõlema poole jaoks, aga samas on ka teada see, et see, mis puudutab tööstandardeid, töökeskkonda ja keskkonnakaitset, ka see peaks olema tugevalt reguleeritud, aga kahjuks see leping ei olnud piisavalt tugev selleks, et valitsus vabastaks poliitilised vangid, keda on ligi sada nelikümmend Vietnamis ja poliitilist vabadust peaks olema samuti tagatud ja valitsus peaks võtma seda äh, tõsiselt, seetõttu jäin ma erapooletuks. Aleksander Vondra nüüd üks minut. suur tänu. mina hääletasin lepingu poolt ja see hüsteeria mida me siin näeme, näitab, et ma hääletasin õigesti. ei olnud muidugi äh, lihtne seda otsust äh, teha. Äh, see tuletab meile meelde ka kommunismi ja mitmete küsimuste olukord on raske, inimõigustega seoses näiteks aga ma olen kindel, et vabakaubandus aitab kaasa olukorra parandamisele. ja on tarvis ka resolutsioon täita konkreetse sisuga ja soovime, et Euroopa Komisjon inimõiguste teemat tõstataks alati, kui Vietnamiga läbirääkimisi peetakse, et rõhutataks neid äh, teemasid, sest kahjuks äh, ei ole sellega piisavalt tegeldud käesolevate läbirääkimiste käigus. aitäh, järgmiseks äh, kolleeg Pombro suur tänu, kallid kolleegid, Euroopa Parlamendid esimest korda pärast uue komisjoni ametisse astumist vastu vabakaubanduslepe, seekord Vietnamiga. see on halb demokraatiale, töötajatele ja keskkonnale. see on halb demokraatiale, sest tegemist on autoritaarse repressiivse riigiga ning äh, see äh, toetab arbitraažikohtute levikut, kes eelistavad äh, hargmaiseid ettevõtteid ja mitte inimesi see on halb nii Euroopa kui Vietnami töötajatele. eurooplased on tekstiilitööstused, töötuste töötajad, kes, keda tabab tam-, sotsiaalne dumping ning Vietnamit ekspluateerivad äh, erinevad äh, suurettevõtted, kes ei luba neil ka isegi streikida sellel äh, leppel ei ole ainsatki mehhanismi selleks, et konkreetsete e-, eesmärkide saavutamist ning ma ei räägi üldse CO2 heitedest, mis kasvavad kolmekordselt seoses kaubandus, kaubavahetuse suurenemisega, see on halb lepe, aitäh. suur aitäh, järgmisena sa, saab äh, sõna äh, härra äh, Rõgles. suur aitäh äh, inimõigused, töötajate õigused on Euroopa jaoks olulised väärtused praeguses äh, üleilmastunud maailmas, kus aina rohkem on populiste ja pragmaatikuid, äh, äh, unustatakse väärtused ära ja seda ei tohi unustada, eelkõige selliste lepete puhul. on selliseid saadikuid, kes arvavad, et majandushuvid lubavad meil vaadata kõrvale inimõiguste rikkumisest Vietnamis. mina nii ei arva ja sellepärast hääletasin selle resolutsiooni vastu, sest äh, tegelikult äh, ei ole sellest mingit abi selleks, et Vietnam inimõigusi austaks. meie ei äh, saa unustada inimõigusi, kui räägime hiinlaste vietnamlaste ja Ameerika Ühendriikidega. järgmisena saab sõna proua Doyle'i. inimõiguste eh, olu, kui inimeste olukord on nii palju paranenud eh, Vietnamis, siis kuidas on see võimalik, et eh, ajakirjanik Vietnamis arreteeriti sellepärast, et ta kirjutas Euroopa Parlamendi poole ja palus hääletus edasi lükata. no tõesõna, need inimesed ütlevad, et kui me nendega ei kauple, siis kuidas see olukord võib paraneda see on solvang tuhandetele inimestele, kes meile kirjutasid ja palusid see hääletus edasi lükata. on skandaalne, et me need reetsime, mina seda ei teinud ja hääletasin selle vastu. näitasime just, et oleme täielikult silmakirja teinud, võtsime resolutsiooni vastu viieteistkümnendal jaanuaril, mis puudutas Euroopa rohelist lepet, ütlesime, et me sõlmime kaubandusleppeid ainult mm, jätkusuutliku arengu garanteerimise puhul ja oleme siin täpselt vastupidi teinud häbi meile. suur aitäh ja järgmisena saab sõna härra Bellami Rahvaparteist. kallid kolleegid, tänane hääletus oli keeruline ja kõigi vastulaused äh, äh, olid äh, muret tekitavalt tõesed, kuid samas me ei alusta nullist. me ei alusta öö, äh, olemas, äh, me ei alusta nullist kaubavahetust, praegu on äh, tegemist juba olulise kaubanduspartneriga Euroopa Liidu jaoks ning öö, küsimus on nüüd selles, kas olu-, praegune olukord peab jätkuma või üritame teha kõik selleks, et Vietnam võtaks vastu e-, e-, keskkonnaalaseid eesmärke, inimõiguste alaseid eesmärke ning loomulikult e, ka kaubandussuhteid arendada, nõudes vastastikusust. arvan, et praegu suudame me õiges suunas edasi liikuda, kui me seda ei tunnusta, siis Vietnam liigub lähemale Hiinale, kas sellist maailma me tahamegi, Euroopa peab Eh, ennetama, mitte reageerima. aitäh, härra Pilami. ning järgmisena saab sõna härra Le Breton, üks minut. suur aitäh teile. ma hääletasin selle vabakaubandusleppe vastu, sest ma leian, et sellel on negatiivsed eh, tagajärjed meie majandusele ja töökohtadele. meid ujutatakse juba praegu üle meie eh, turud oma toodetega, võttes arvesse meie kaubandus äh, Eh, defitsiiti, mis oli kakskümmend seitse miljardit eurot kaks tuhat kaheksateist. praegune eh, lepe suurendab seda defitsiiti veelgi, see eh, julgustab ka meie ettevõtteid ennast, enda tegevust ümber paigutama sellesse riiki, tegemist on kommunistliku diktatuuriga, kes ei austa inimõigusi ega keskkonda. seega on silmakirjalik väita, et see lepe imeliselt selle, seda olukorda muudab. Euroopa Liit taas kord reetnud oma äh, väärtuseid, mida ta nii-öelda peaks kaitsma. aitäh. järgmisena saab sõna proua Kumpula Natri. vabakaubanduslepe Vietnamiga on esimene Euroopa äh, Liidu poolt arenguriikidega tegemist ei ole ideaalse või lihtsa partneriga, tal on palju teha et inimõigusi, tsiviili-, kodanikuõigusi ja poliitilisi õigusi parandada, kuid arenguriigina on äh, ta siiski teinud edusamme ja praegune lepe aitab parandada olukorda ettevõtete ja töötajate jaoks Vietnamis ning Vietnam lubab vastu võtta reeg-, äh, uusi seadusi töötajate kaitseks ja järgida ILO reegleid. tegemist on äärmiselt olulise geopoliitilise leppega äh, see tähendab seda, et äh, riik ei saa toetuda tulevikus ainult Hiinale. Euroopa Liit äh, peab oma äh, jälgimist jätkama. kaubanduslepe sõlmimine ei ole eesmärk iseenesest, peame koostööd ja dialoogi jätkama ka rakendusprotsessi vältel. suur aitäh. järgmisena saab sõna proua Kluun, suur aitäh mina toetasin tänast äh, äh, lepet, sest arvan, et kaubanduslepe on võimalus suhelda äh, kõikides valdkondades keskkonna, inimõiguste ja sotsiaalstandardite osas. kaubandusleped on head tarbijatele, ettevõtetele ja loovad töökohti mõlemal pool. tunnistan, et Vietnam ei ole sugugi lihtne riigi inimõiguste täitmise osas kuid arvan samas, et meie mõju tänu sellele suureneb, selles riigid ning arvan, et eri, mõlema piirkonna elanikud tänu sellele saavad kasu ja loodan, et kontrollitakse järjepidevalt kõigi nõudmiste täitmist Euroopa poolt, nii keskkonna, tööalaseid kui inimõigusstandardite täitmist. toetan reeglipõhist kaubavahetust Vietnamiga sest arvan, et see on parem re eh, ilma reegliteta eh, või ilma kaubandussuheteta tegevuse jätkamist. suur aitäh, nüüd saab sõna Veri-, Veronika Vretšonova ECR-ist. suur tänu vabakaubandusleping ja investeeringute kaitseleping Euroopa Liidu ja Vietnami vahel äh, langeb aastasse, kus paljud äh, riigid kehtestavad tolle ja see on hea võimalus äh, rahvusvahelises kaubanduspoliitikas meie jaoks. ma olen üles kasvanud kommunistlikus Tšehhoslovakkias ja loomulikult ka minu jaoks on esimesel kohal inimõiguste küsimus Vietnamis ja ma kaalusin seda hoolikalt seal on poliitilised vangid, rikutakse inimõigusi, aga ma olen ka veendunud, et just see leping Euroopa Liiduga on üks vahend, mis aitab parandada seda olukorda, samamoodi ka keskkonna valdkonnas. kaubandussuhete parandamine kindlasti aitab kaasa olukorra paranemisele ka teistes valdkondades. aitäh, järgmiseks härra Zahradil. suur tänu, mina olin mõlema lepingu raportöör kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat üheksateist ja ma loobusin sellest äh, kohast, äh, kuna oli, et äh, valerünnakud minu isiku vastu meedias ja sooviti edasi lükata mõlemad lepingud või need üldse päevakorrast maha võtta ja seetõttu on mul hea meel, et nüüd me suure häälteenamusega kiitsime need heaks ja Euroopa Parlament äh, ka teab, et äh, vabakaubandus on äh, väga olulisel kohal maailmas, kus kasvab protektsionism ja me saame täita ka oma olulist geopoliitilist rolli selles regioonis Vietnami kaudu. nii et mul on tõesti väga hea meel selle hääletustulemuse üle. suur tänu, äh, järgmiseks Sean Kelly, palun. I am delighted to fully support uh, the free trade and investment agreement with Vietnam. mul on hea meel mm, selle lepingu üle Kagu-Aasia äh, riigiga ja ma olen täiesti teadlik, milline tohutu potentsiaal on sellel lepingul selle piirkonna jaoks, meie suhete jaoks selle piirkonnaga, see aitab tagada turvalise investeerimiskeskkonna. uus kokkulepe Vietnamiga avab uusi perspektiive, äh, eriti kuna üheksakümmend üheksa protsenti tollidest ja mittetariifsetest tõketest kaovad äh, piimatooted, äh, lõssipulber, sealiha, on olulised kaubad, millega me saame kaubelda, see pakub häid võimalusi ka Iirimaa jaoks ja loomulikult ka vastupidi, Vietnami jaoks kauplemisel Euroopa Liiduga. ja ma loodan, et see leping äh, hakkab toimima nii kiiresti kui võimalik. suur tänu äh, ja nüüd annaksin uuesti sõna proua Rafaelale sest alguses me ei kuulnud, mida te ütlesite. kolleegid, täna hommikul hääletasime Vietnamiga lepingu poolt ja see ei ole olnud lihtne protsess, aga pärast põhjalikku kaalumist otsustasin hääletada nende lepingute poolt olukord Vietnamis on kaugel ideaalsest. Vietnami valitsus on astunud olulisi samme õiges suunas vabakaubandusleping ja investeeringute kaitseleping parandab suhteid äh, Vietnami ja Euroopa Liidu vahel, aga loob ka platvormi jätkuvaks inimõiguste alaseks dialoogiks Vietnamiga, millest saavad kasu selle riigi inimesed. meie kaubanduspartner peaks äh, kõige kõrgemal tasemel kinni pidama inimõigustest ja tööstandarditest. Äh, eesmärkide läbipaistvate kriteeriumide kasutamine saab olla suuniseks suhtluses meie kaubanduspartneritega, seetõttu sellised äh, läbiräägitud vabakaubanduslepingud äh, saavad suurema toetuse osaliseks Euroopa Liidus. suur aitäh! järgmiseks äh, hääletuste selgitus, mis puudutab Euroopa Liidu Vietnami-vahelise vabanduskaubanduslepingu sõlmimist resolutsiooni osa. palun, kolleeg Kruus suur aitäh. vabakaubanduslepe Vietnamiga on väga halb uudis. kolleegid eile juba selgitasid, miks see äh, lepe on täielikult vastuolus sooviga võidelda kliimamuutuste vasta ning äh, vastu ning samuti Green Deali vastu, äh, poolt sellega seoses me ei saanud selle leppe poolt hääletada, võttes arvesse inimõiguste olukorda Vietnamis, tegemist on autoritaarse riigiga, eh, kus mitte mingisuguseid reegleid ei järgita. oleme selle leppe vastu ka seoses selle negatiivse mõjuga ehm, ka eh, seoses sellega, kuidas Vietnam osaleb illegaalses kalapüügis. Vietnam Neid on korduvalt hoiatatud Euroopa Liidu poolt, sest nad ei ole oma kohustustest eh, kinni pidanud illegaalse kalapüügi vastu võitlemisel. kui Vietnam on paar kuud teinud koostööd Euroopa Liiduga, ei ole nad siiski rahvusvahelisi eh, leppeid täitnud illegaalse kalanduse vastases võitluses e. E ning e veel enamgi peale selle eh, on praegune lepe, eh, võib tähendada seda, et kala, illegaalne kallastamine aina eh, laieneb. järgmisena saab sõna kolleeg Boltšak. suur tänu. tegelikult ei olnud see meie jaoks lihtne otsus, eriti nende jaoks, kes on pärit endistest kommunistlikest riikidest mina hääletasin lõpuks selle lepingu poolt, äh, sest plusse on rohkem kui miinuseid. on parem reeglite kohaselt kaubelda, kui äh, olla olukorras, kus ei ole mingeid äh, reegleid, ei ole võimalust olukorda mõjutada ja ma usun, et me saame nüüd jätkata koostööd Vietnamiga kaubavahetusel on üha kasvav potentsiaal, oluline on loomulikult, et peetakse kinni keskkonnastandarditest ja investeeringute kaitselepingu meetmed ka toimivad. ja kõigil nendel põhjustel ma hääletasin poolt. suur tänu, Mikk Wallis, palun! see leping on paljuski sarnane mitmete teiste lepingutega, CETA leping Jaapaniga, Mercosuriga, aga äh, kaitsemeetmeid sageli õõnestatakse äh,, kliimat hävitatakse, kohapealne tööstus kannatab, korporatiivsektori äh, Äh, käpajäljed on kogu selle protsessi peal, kui me vaatame seda, mis puudutab äh, töötajate õigusi, siis need ei ole alati kaitstud, kliimasüsteem on hävinemas, see kapitalismi süsteem äh, õõnestab keskkonnastandardeid, rahvatervise standardeid ja süsinikuheitmed samuti kasvavad selliste lepingute tulemusel. ei ole olemas sellist asja nagu vabakaubandusleping tegelikult sisuliselt. aitäh. järgmiseks hääletuste selgitus, mis puudutab Euroopa Liidu Vietnami vahelist investeeringute kaitselepingut, proua Šoidrova. suur aitäh ma toetasin Euroopa Liidu Vietnami vahelist investeeringute kaitselepingut. see on oma olemuselt erinev sellest eelmisest lepingust, mille üle me hääletasime. Euroopa on Vietnami viies suurim investor praegu ja seetõttu on Vietnam meie jaoks oluline partner. on tähtis, et Euroopa investorid ja nende investeeringud Vietnamis oleksid kaitstud ja et meil oleksid selle kohta äh, korralikud reeglid. samuti äh, luuakse uusi töökohti. ja me loodame, et Vietnam läheneb Euroopa Liidule mitte ainult kaubanduslikult, äh, vaid ka inimõiguste ja töötajate õiguste kaitse koha pealt Tšehhi Vabariigis on äh, ligi kuuskümmend tuhat vietnamlast ja nende olukord ei ole sugugi lihtne. see kokkulepe aitaks nende olukorda parandada ja motiveerida ka Vietnami valitsust astuma edasisi samme. aitäh, äh, endiselt äh, Vietnami investeeringute kaitseleping, resolutsioon, kollekteerin. Vietnam on minu jaoks sümpaatne riik, olen Prantsuse saadikutega seda riiki külastanud, tean, kui suurtes raskustes nad olnud ja kuidas nad üritavad jalule tõusta, kuid samas peame olema realistid, peab kasutama objektiivseid andmeid ning samuti ka üritada suhteid sõlmida kogu maailmaga, selline on meie nägemus rahvusvahelistest suhetest, mida ei toeta Euroopa Liit, kes muudkui räägib inimõigustest. mina olin selle leppe vastu, sest see ei ole eurooplastele kasulik, sest äh, selle, see toetub äh, vabakaubanduse ideoloogiale Eh, ning Euroopa Liit ei ole oma rahvaste teenistuses. me ei tohi lubada Euroopa tööstuse ümberpaigutamist. see, peame aitama, peame aitama meid ja mitte teisi. ei saa lubada ka seda, et arbitraaži, eraarbitraažikohtud eh, asendavad eh, riigikohtuid. sellega seoses mina olin sellele leppele vastu. suur tänu ja nüüd järgmine teema, kodukorra artikli sada üksteist kohane vastuväide liidu ühishuviprojektide loetelu, kõigepealt Cornelia Ernst-Kuue. aitäh, ma hääletasin resolutsiooni poolt ja sellega siis ka liidu ühishuviprojektide loetelu vastu. miks? ma pean ütlema et selles äh, nimekirjas on ligi viiskümmend gaasiprojekti, mida hakatakse edendama ja seda kliimamuutuste ajastul. Äh, ja see on kõik kahjulik keskkonnale. kui me vaatame Pariisi kliimakokkulepet ja teisi kokkuleppeid, kas see on nendega vastavuses? ja me oleme välja kuulutanud kliima eriolukorra Euroopa Liidus. nii et eh, Euroopa Liidu eelarvest, kas eh, me siis peaksime eraldama sellises koguses raha gaasile? tunduvalt rohkem oleks raha tarvis eh, taastuvenergiale. ma arvan, et näiteks päikeseenergia Hispaanias, eh, mida on võimalik transportida Põhja-Euroopasse nutikate võrkude kaudu, sellised on asjad, mida me peaksime edendama ja millesse investeerima. aitäh teile, järgmiseks eh, kolleeg Obri, üks minut samas kui Euroopa Komisjon esitab eh, suure hurraaga oma rohelist lepet, teie toetasid investeerimisnimekirja, mida äh, irooniliselt nimetatakse ühishuvi nimekirjas, mis äh, sisaldab kolmekümmet kahte gaasiprojekti. mis ühishuvidest te räägite? Te toetate gaasitaristu ülesehitamist, samas kui gaas on kakskümmend protsenti CO2 heidetest maailmas. mis ühishuvidest võite te rääkida, kui te otsustate kakskümmend üheksa miljardit riigi raha kulutada kliimavastaste poliitikate väljaarendamiseks? ning äh, äh, kuidas äh, on võimalik toetada gaasi, kui on tegemist kildagaasi ähm,